It's ten thirty and we need to start. nüüd on kell kümme kolmkümmend ja me peame alustama. täna on meil väga palju tööd. nagu te mäletate, tahtsime kõik kokku võtta ühele päevale, et ei peaks mitu päeva tööd tegema. nüüd kõigepealt peame teile esitatud päevakorra kinnitama, kas te olete nõus sellega? kõik on nõus kinnitatud ja nüüd tulevad esimehe teated, nagu te mäletate, on täna AFCO-ga ette nähtud ühiskoosolek, seega lõpetame täna siin kell kümme nelikümmend viis, et me jõuaksime AFCO koosolekule, et kuulata Euroopa ombudsmani Emily O'Reillyt, kes tutvustab nõukogu läbipaistvust puudutavat raportit. AFCO on mõni korrus ähm, kõrgemal, siis äh, meil on väga lihtne, äh, lõpetame õigeaegselt siin koosoleku ja siis jõuame ilusasti Avko koosolekule. ja me peame väga tähelepanelikult tööd täna tegemas ja teile ma pean veel teatama, et Tiina Sokolska, meie administraator, läheb tööle poliitikaosakonda C alates kuueteistkümnendast juulist. ta on siin praegu. suur tänu, et te tulite. Hiina, soovime teile palju-palju edu teie tulevases töös ja aitäh selle suurepärase töö eest, mida te meie sekretäriaadis tegite. liiga kaugele te ei lähe, kindlasti kohtume veel ja ähm, sageli on juhtunud ka, et endised administraatorid tulevad ikka ja jälle meie juurde tagasi. olete alati teretulnud. Also, of course I. ja nüüd tuleb heaks kiita ka kuueteistkümnenda mai koosoleku protokoll, see on välja jagatud, kas kõik on nõus sellega? aitäh. ja nüüd Äh, kas keegi soovib mingeid muid küsimusi täna tõstatada, ei soovi. Läheme edasi hääletuste juurde. Eleonora on soovinud sõna, palun. jah, ma teen äärmiselt lühidalt ombudsmani eelarve on ette nähtud selleks, et tugevdada tema rolli kodanike õiguste kaitsmisel ning heade haldustavade äh, tugevdamisel Euroopa Liidus. Äh, ombudsmani eelarvet äh, suurendati juba kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal märkimisväärselt ning kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal on esi-, esitatud veelgi rohkem kaebusi ombudsmanile eh, ning see tähendab seda, et eh, kuna kaebuste arv on suurenenud, siis on suurenenud ka töökoormus eh, ning tuleb ette näha vahendid ka info edastajate kaitseks. see tähendab, et kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve suurendamiseks on esindatud vastavad muudatusettepanekud eh, ning me palume neid muudatusettepanekuid toetada selleks, et oleks võimalik eh, palgata rohkem eh, personali ning seeläbi parandada kodanikuõiguste kaitset. ning meie põhiõigusi tuleb kaitsta. väga hea hääletame elektrooniliselt, teil on kõigil kindlasti kaardid kaasas. hääletage palun. hääletus lõppes. näete, tekst on heaks kiidetud. aitäh teile ja läheme edasi. esimene petitsioon, mis meil täna on läbi vaadata, on viis kaheksa kuus murd kaks tuhat neliteist väidetav äh, Euroopa Liidu õiguse liikumine ka liits- ja jäätmekäitluskavaga. meil on dokumendid ka leegokeelsed, ähm, ka lihtsakeelsed ähm, dokumendid, äh, need ei olnud hispaaniakeelsed ja nüüd härra Dias de Castillo Euroopa Komisjonist on täna siin meile aru andmas. suur aitäh ja tere hommikust kõigile. selle petitsiooni kohta tahaksin öelda nii. volinik oma varasemates äh, teatistes selgitas et äh, Galiitsia jäätmekäitlusplaan kaks tuhat kümme, kaks tuhat kakskümmend võeti vastu, äh, vastu aasta, äh, esimese aasta jaanuaris ning ähm, see vastab jäätmekäitlusdirektiivi miinimumnõuetele. plaanis on ette nähtud mitmed instrumendid ja meetmed, samuti on täpsustatud investeeringud, eelarve, vastutusalad ja põhjalik informatsioon uute jäätmekogumis- ja töötlemissüsteemide kohta. nüüd, kõik need meetmed on suunatud sellele, et äh, kahe tuhande üheksandal aastal äh, olemasolevate prügilate arvu vähendada äh, oluliselt, nüüd komisjoni ettepanek on, et selle et kohalikud ametivõimud hakkavad äh, uurima, kas oleks vaja pla-, neid plaane detailsemaks muuta, et äh, need vastaksid siis äh, muudetud Euroopa Liidu õigusele, sest meie ähm, ümbertöötlemise ähm, eesmärgid on nüüd kõrgemad ja samuti samuti on uued eesmärgid seatud bioloogilisele äh, või bioloogilistele jäätmetele ja Euroopa Komisjon nõuab kõikidelt liikmesriikidelt palju selgemaid, põhjalikumaid jäätmekäitluskavasid ja kui me räägime eesmärkidest, siis need tegelikult seatakse paika liikmesriigi tasandil, mitte regiooni tasandil kuigi me eeldame, et regioonid Hispaanias ja mujal ka ähm, panustaksid nende kavade väljatöötamisse ja eesmärkide seadmisse. komisjon ei saa äh, riiklike jäätmekavade mudelite koostamisse sekkuda, see on liikmesriikide pädevusalas, aga järgmise finantsperioodi jaoks kaks tuhat kakskümmend üks algab see ei hakka komisjon enam neid jäätmekäitlusrajatisi äh, äh, rahastama, äh, kus on tegemist lihtsate prügiladega või avaprügiladega või siis prügipõletusjaamadega. meile tundub, et Galiitsia jäätmekava on parem, siin soovitakse kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta Hispaania eesmärkideni jõuda, vähem avaprügilaid, rohkem ümbertööd, ümbertöötlust ja me loodame, et Hispaania jõuab oma eesmärkideni kahe tuhande kahekümnendal aastal ja sellepärast oleme me siin ka igaks juhuks sellise varase hoiatuse mehhanismi sisse seadnud jällegi vastavalt Euroopa Liidu õigusele, ehm, selle alusel kohtutakse ehm, kohaliku võimu esindajatega, kohtusime näiteks sel kevadel selleks, et uurida, millised meetmed on võetud järgmiseks kaheks aastaks, et jõuda õigeaegselt oma eesmärkideni. me oleme sellise Hispaania teekaardi koostanud, ehm, erinevad meetmed, erinevad vahendid on seal kirjas ma ei hakka neid üle kordama, aga kokkuvõttes on Galiitsia olemasolev jäätmekäitluskava täiesti kooskõlas Euroopa Liidu eeskirjadega. meie äh, plaan on hinnata selle kava elluviimist äh, ja muidugi vaatame selle läbi niipea, kui ta meieni jõuab. suur aitäh nüüd saavad parlamendiliikmed sõna ja palun poolteist minutit, mitte rohkem igale kõnelejale. kolleeg Rodriguez, palun. mikrofon, kõnelejal ei ole mikrofoni. okei okay,, so the floor goes to you if you insist. Yes eh,, gracias. jah. mis primeras palabras. jah, suur tänu kõigepealt eh, sooviksin pöörduda tõlkide eh, poole. meil on siin tõlk Riigost eh, ning ma sooviksin avaldada toetust streigi, tõlkides streigile, kuid mis puudutab nüüd aga petitsiooni ennast, siis, siis äh, sooviksin siin esitada mõned kommentaarid. aset on leidnud äh, mitmed kohtumised ning ähm, kahjuks ei saanud petitsiooni esitajad täna siia tulla. Äh, Adega Galitsia Äh, keskkonnakaitseorganisatsiooni esindaja puudumine on eriti kurvastav, <clears throat> kuid äh, me näeme siin tõsist Euroopa Liidu keskkonnasätete rikkumist. Äh, siin ei ole järgitud jäätmekäitluse järjestust äh, ning äh, jäätmeid on põletatud, see ei ole parim lahendus ning äh, jäätmete sorteerimine, jäätmete ettevalmistamine töötlemiseks on siin samuti puudulik jäätmed lihtsalt kas maetakse või põletatakse. nüüd on kaheksa aastat selles asjas valitsenud vaikus ning Sogama kahe tuhande viieteistkümnenda, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta avalikustamine näitab et, et kolm koma kolm protsenti viiest tonnist läheb ümbertöötlemisele ning <clears throat> nelja aasta jooksul ei ole täheldatud mitte mingit olukorra paranemist. kahe tuhande kahekümnendaks aastaks on püstitatud eesmärk viisteist protsenti jäätmetest ümbertöötlemise suunata. on ilmselge, et seda eesmärki ei suudeta täita. ma ei saa eh, petitsiooni esitajate nimel teile sõna anda. ei, mina pean seletama seda teisi kolleege tuleb ka kuulata. mina olen selle komisjoni liige ja mina vastutasin eh, selle teema tõstatamise eest. härra Preida, palun. suur aitäh. no ma teeksin lühidalt. Eh, mina eh, olen siin jälginud seda millest komisjon on rääkinud juba kahe tuhande viieteistkümnenda aasta juulis, nüüd on kolm aastat möödas. eesmärgid tuleb saavutada liikmesriigi tasandil, mitte regiooni tasandil. komisjon ei saa oma pädevuse tõttu äh, liikmesriigi või ka lihtsa regiooni ähm, jäätmekäitlusmudelit muuta või sekkuda sellesse küsimusse, siis tuleb lihtsalt äh, sulgeda see petitsioon. ega siin ei ole mingisugune valimiskampaania foorum meie petitsioonide komisjonis. mis siis? suur aitäh. proua Senda Rodriguez, palun. Gracias, presidenta, bueno en primer. aitäh. mina arvan et äh, tegemist on väga tõsise küsimusega Galiitsia piirkonnas ning esitada siin etteheited, et tegemist on valimiskampaaniaga, see ei ole korrektne. meil on vaja tagada jäätmete tõhus käitlemine äh, ning äh, praegune raiskamine tuleb lõpetada. Euroopa Liit on Sogamasse palju investeerinud ning eh, Saukama on eh, lubanud eh, jäätmekäitlust nõuetekohaselt korraldada, jäätmete illegaalse käitle-, illegaalse käitlemise vastu võidelda. nüüd me aga näeme, et põhjavesi on reostunud ning hiljutised andmed näitavad seda, kuida-, et iga päev sõidab sinna veokid, hulgaliselt veokeid, sinna vii-, viiakse tonnide kaupa jäätmeid ning paljudes lähipiirkondades on see avaldanud mõju keskkonnale Euroopa Liidu nõudeid ei täideta ning komisjon ei saa lihtsalt vaikida, kui mingis Euroopa Liidu piirkonnas niimoodi seadusi rikutakse. ma ei ole veel valmis. me peame tegutsema, me peame tagama direktiivide eesmärkide järgimise ning äh, ringmajanduse projekti andmete osas on vaja samuti vastavaid muudatusi teha, siin võib tuua hulgaliselt näiteid. Rosa, aitäh kõigepealt. jah, tõepoolest see info, mis meie käes on, vastab komisjoni andmetele ning Rahvapartei kolleeg väljendas samuti arvamust, millega ma saan nõustuda. me peame kontrollima, kuidas Euroopa Liidu eeskirju täidetakse, mis puudutab jäätmete põletamist, jäätmete sorteerimist. jäätmete vähendamiseks on koostatud ennetav kava äh, ning äh, on välja töötatud ka taaskäitlusprojektid äh, Sogama püüab kasutada jäätmeid ka energia tootmiseks, kuid me näeme, et seaduses ette nähtud eesmärkidest täitmisest ollakse veel kaugel. Euroopa Liidu direktiive ei ole järgitud ning kogu see raamistik, mis, mille täitmist tuleb järgida, nende osas, arvestades seda, mida komisjon on öelnud, tuleks see petitsioon sulgeda. Galiitsia peab siin ise meetmeid võtma, sest äh, Euroopa Liidu üldeeskirjad on siin siiski täidetud. proua Miranda Galiitsia jäätmeplaan ei vasta tõhususe nõuetele, see ei vasta paljudele muudele Euroopa Liidu eh, normidele. jäätmed põletatakse, väidetakse, et see on seaduslik, kuid tegelikult on olukord kohutav jäätmeid, jäätmete kogust on võimalik mõõta, me oleme andmed komisjonile edastanud ning kahe tuhande kuueteistkümnenda andmed ei ole paraku piisavad, me oleme praegu juba kahe tuhande kaheksateistkümnendasse aastasse jõudnud ning seetõttu ma paluksin, et see petitsioon jääks avatuks, sest me peame vaatama, mis on toimunud aastatel kaks tuhat kuusteist kuni kaheksateist proua Staras, siin on tegemist ikkagi äh, Eh, piirkonnaga. nii, arvamused on erinevad, mõned soovivad seda lahti jätta, selle petitsiooni, teised soovivad lõpetada. nüüd, kes soovivad lahti jätta selle? avatuks jätta, rohelised ja kuue. nii, kes soovivad petitsiooni sulgeda? rahvapartei ja kes veel siin? palun tõstke käsi, et me näeksime. teeme veel kord siis, kes soovib jätta lahti selle petitsiooni? kolm-neli kätt. kes soovib petitsiooni arutamise lõpetada? üks, kaks, kolm, neli, viis kätt. ja kes on erapooletu? kaks erapooletut. kolm erapooletut viis selle poolt, et petitsioon lõpetataks. nüüd on demokraatlik valik selle petitsiooni sulgemise kohta tehtud ja järgmine teema on punkt üheksa, kaheksa, kolm, null. kaheksa, null, kolm, vabandust, kaheksa, null, kolm. nii Sorry? Yes. We are, to, we are here for a quorum and uh... meid on siin täpselt kaksteist, kvoorum on koos ja me saame hääletada ka, seega järgmine petitsioon, mida me läbi vaatama hakkame, on kaheksasada kolm. I am ask everybody to, at this point I am asking everybody to try to be a double palun nüüd vaikust ja käituge viisakalt. Point of order, then it needs to be kui teil on protseduuriline küsimus, siis millise kodukorrapunkti järgi te tahate sõna võtta? palun, kolleeg. Petitioner... ma arvan, et petitsiooni esindajad ootasid viis aastat seda petitsiooni, ei, neli aastat ootasid. ja nüüd on neil vaja vastust. Nad peavad äh, nüüd näitama, et pärast kahe tuhande kuueteistkümnendat aastat on olemas uusi elemente proua Miranda, see ei ole protseduuriline küsimus kodukorra järgi ja, ja demokraatlike reeglite järgi on nii, et ma, mõnikord te võidate, mõnikord jääte kaotajaks ja seda tuleb respekteerida. demokraatia ongi selline. The... Läheme edasi. petitsioon kaheksa null kolm, päevakorrapunkt üheksa. see puudutab uut Bulgaaria jäätmekäitlust, seadust ja väidetavat mittevastavust Euroopa Liidu vastavatele õigusaktidele. nii. number kaheksa tuleb meil arutusele hiljem päevakorras, sest petitsiooni esitajat veel ei ole kohal. palun, Euroopa Komisjon saab kõigepealt sõna. Добър ден! Благодаря ви, госпожо председател. Äh, suur tänu ja tere päevast! kui see petitsioon meile saadeti esimest korda, siis oli Bulgaaria vastu võtnud uue jäätmekäitlusseaduse. see jõustus kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juulis ja seda on juba mitu korda paren-, parendatud ja muudetud, nii et see oleks täpselt vastavuses Euroopa Liidu raamdirektiividega raam, jäätmekäitlusraamdirektiiviga täpsemalt. nüüd äh, üks meie prioriteete on ju see, et direktiiv üle võetaks ja selle ülevõtmise algusest peale äh, kuulusid ka uued seadused hindamisele komisjon puutis, püüdis välja selgitada, kas Bulgaaria seadustes on mingeid lünki või vajakajäämisi, dialoog oli konstruktiivne, Bulgaaria seadust muudeti õigeaegselt ning äh, direktiiv võeti korralikult üle Bulgaaria õigusesse. komisjon on menetluse selles küsimuses lõpetanud eelmise aasta oktoobris. Nobody? suur aitäh härra Malinov, kas teie soovite sõna? To... ma lihtsalt kinnitan teile, et tõesti asjad äh, on nii, nagu siin räägiti, kaks tuhat üksteist tegime oma petitsiooni, äh, arvan, et ta on oma ülesande täitnud ja positiivset rolli mänginud äh, ja nüüd samas äh, soovitan, et see petitsioon nüüd lõpetataks. suur tänu, aitäh komisjonile selle põhjaliku töö eest, mis on tehtud. tulemuseks on siis olnud Bulgaaria õigusakti muudatused ja kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta oktoobris lõpetati ka Euroopa Liidu pilootprojekt. nüüd võime rõõmu tunda, et asi on ühele poole saanud ja petitsioon on suletud. nii, kas järgmine petitsiooni esitaja on siin, ei ole veel, läheme siis number ne-, äh, või kümnenda päevakorrapunkti juurde, see on, mis on neliteist null kaheksa ja puudutab jällegi äh, Bulgaariat ja Montanat ning prügilaid proua Antoaneta Rizova-Kalapis on petitsiooni, äh, on komisjoni esindaja, palun. see petitsioon teeb kolm väidet. esiteks Montana linna prügila haldamise kohta komisjoni teenistused on seda küsimust uurinud ja ei ole tuvastanud ühtegi rikkumist. seetõttu see osa suleti. teine taotlus petitsioonis puudutab menetlust, mida on järginud riiklikud kohtu- ja seadusandlikud võimud komisjon ei ole pädev siin nendes küsimustes sekkuma kolmas äh, väide puudutab äh, ligipääsu kohtumõistmisele. komisjon on uurinud võimalikke äh, rikkumisi, mis puudutab ligipääsu õiglasele kohtupidamisele, üldised kavad, detailsed kavad, ja järeldus, kui järelduseks on, et äh, on mingisuguseid rikkumisi aset leidnud, siis alustab komisjon ka rikkumismenetlust, aga pean tunnistama, et see uurimine ei, ei ole niivõrd otseselt seotud selle petitsiooniga, vaid puudutab pigem üldisemaid küsimusi. kolleegid, kes soovib sõna? härra Malinov, palun. I would like to tahaksin pöörata teie tähelepanu asjaolule, et petitsiooni esitaja on äh, riiklik liikumine Ökoklasnost, äh, mis on äh, võib-olla esimene keskkonnakaitse liikumine Bulgaarias. see alustas tööd juba enne kommunismi langemist. nii et see on äärmiselt usaldusväärne organisatsioon ja selle liikmed on tõestanud ennast kui äärmiselt aktiivseid ja õiglaseid. mina kontakteerusin petitsiooni esitajaga, pöörasin petitsiooni esitaja tähelepanu nendele faktidele, mida just äh, kirjeldati komisjoni esindaja poolt, aga sain äärmiselt selge ja kindla vastuse, et neil endiselt ei ole ligipääsu ja neid koheldakse viisil, mis ei ole vastavuses äh, seadusega, mille äh, Bulgaaria ametivõimud on juba ammu vastu võtnud. samal ajal tahaksin rõhutada seda, et petitsioon on liiga vana ja oma dialoogi käigus saavutasin ma tegelikult kompromissi. kas me saaksime jätta petitsiooni avatuks, aga mõistliku aja vält-, seda mõistliku aja jooksul, nii et petitsiooni esitaja saaks esitada uut informatsiooni. ma ei tea, kuidas seda teha, kolm, kuus kuud ja kui ta seda ei tee, siis peaksime petitsiooni sulgema. ja ma arvan, et oleks hea saata kiri eh, eh, regionaalsele keskkonna ja äh, veeinspektorile, see on Bulgaaria ministeeriumi tiib, ja informeerida neid sellest, et Bulgaaria kodanikud kaebavad, et neil ei ole äh, ligipääsu, mille seadus neile peaks võimaldama. ja äh, mida vähem neil selle ligipääs on, seda kahtlustavamaks nad muutuvad. ja kui me teeme seda, saadame kirja ministeeriumi kohalikule osakonnale ja anname mõistliku aja esitada uusi fakte, siis pärast seda ma teen ettepaneku petitsioon sulgeda. usun, et kuus kuud oleks mõistlik periood, aga kui te otsustate midagi muud, siis oleksin ka sellega nõus. suur aitäh! mina leian, et me peaksime toimima järgnevalt. nii nagu öö, kui me oot-, jätame selle avatuks ja ootame ka komisjoni käest lisainformatsiooni Euroopa Liidu uuringu kohta, mis endiselt veel käib, juba seetõttu me ei saa seda sulgeda. ja sa, mul ka leian ma, et võiksime saata kirja äh, regionaalsetele ametivõimudele, juhtides tähelepanu sellele, et mitte ainult komisjon ei uuri seda küsimust, vaid et ka meil siin institutsioonis on esitatud selline petitsioon ja et me jälgime seda olukorda väga hoolikalt. kas see sobib? ehk siis teeme niimoodi. tundub, et selle vastu ei ole keegi. väga hea. kaheksanda päevakorrapunkti petitsiooni esitajat endiselt ei ole tulnud Difficult... meil on nüüd tekkinud hetkel väga keeruline olukord. kaheksas päevakorrapunkt on Bulgaaria petitsiooni esi-, Rumeenia petitsiooni esitaja, kes ilmselgelt on Brüsselis kaotsi läinud või midagi sellist. midagi on selle inimesega igal juhul juhtunud, nii et äh, ta ei ole mitte hoones äh, kuskile kaduma läinud, vaid Brüsseli tänavatel ilmselt, me ei saa olla päris kindlad, või siis ta võib-olla otsustas äh, asuda järgmisele kodulennule. me ei tea, asi on müstiline, inimene telefoni ei võta, see puudutas siis kaheksandat päevakorrapunkti ja mis puudutab järgmist punkti, mis on siis punkt üksteist, petitsioon viisteist kuuskümmend üheksa, siis siin on petitsiooni esitaja proua Moja, kes ei ole samuti veel siia jõudnud. mida siis nüüd teha? kas äh, teil on äh, mingi üldine avaliku huvi teema, mida te tahaksite meiega jagada no.? Of... teeme siis viiekümneminutilise pausi. kümme minutit ja vaatame, mis selle jooksul juhtub, ehk siis alustame uuesti kell üksteist viisteist. üksteist viisteist no seda aega võib alati kasutada näiteks, et emale helistada, sest et nemad on alati telefonikõnede üle rõõmsad. või te, või helistada oma lastele. või lihtsalt kiire kohvi tegemiseks. kohtume üksteist viisteist ja loodame, et petitsiooni esitaja on selleks ajaks üles leitud. tere veidi. Gracias.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

Now we can restart the meeting. võime nüüd äh, koosolekut alustada, kõik peaksid paari sekundiga ilmselt siia jõudma, paar liiget juba on kohal, aitäh, et tulite nii kiiresti tagasi ja vabandan selle eest, kuidas asjad on kulgenud. tean, et proua Yolanda Moja on siia jõudnud ja mul on väga hea meel teid tervitada siin petitsioonikomisjonis, petitsioon viisteist kuuskümmend üheksa Luksemburgi linnavalitsuse linnaplaneerimisprojekt, mis puudutab saastatud ala. Teil on sõna viieks minutiks uh.. kõnelejal ei ole mikrofoni. Oui, mais le micro s'il vous plait. Oh, okay, pas ça. Okay, allô? Euh, bon. Okay. Bonjour, euh, madame, bonjour, monsieur. tere päevast, daamid ja härrad. täna mm, kaks, peaaegu kaks aastat peale eh, selle petitsiooni esitamist äh, on ähm, väga raske teada, milline on nende vahepeal läbi viidud tööde mõju, isegi sõltumatute ekspertide järelevalve oleks meile tohutuks abiks selle, selle prügila projekti lõpetamisel. Te mõistate, kui te minu teksti lõpuni loete, valitsus on otsustanud sellega tegeleda Luksemburgis minu kvartali elanikud on kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta kohalike valimiste järel ähm, näinud, et läbipaistvus on äh, valitsuse tasandil või kohaliku omavalitsuse tasandil paranenud, suhtumine samuti, ja siis võib-olla te küsite, mikspärast te siis üldse petitsiooni esitasite nüüd kahe tuhande viieteistkümnendal aastal äh, kiideti see mm, meie kvartali projekt heaks, see puudutas tööstusrajooni, mis äh, oli väga-väga äh, reostunud, see on kahe koma viiekümne üheksa hektari suurune ähm, mitmesuguste kemikaalidega, kantserogeensete kemikaalidega reostunud territoorium ja see ohustab inimtervist. nüüd äh, seal on veel talu äh, asbesti ja äh, seda on sinna lihtsalt äh, ladustatud või siis see on sattunud läbi joogiveetorude. see tähendab seda, et me äh, nii joome kui ka hingame sisse äh, ähm, asbesti ja nüüd hakatakse sinna tsooni ehitama elumaju. nüüd kõik reostusvõimalused on eh, seal teada, Luksemburg muidugi juba mäletab mm, tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksandat aastat, kui tollane, tollane eh, linnapea eh, sedastas, et tegemist on reostunud tsooniga, siis arutati seda äh, Mm, ja äh, pärast seda äh, sai ähm, äh, siis või anti ehitusluba välja Luksemburgi linnale tollase linnapea Helmingi eriloal. nüüd kahe tuhande teisel aastal diagnoositi kuuekümnel äh, sealsel elanikul mitmeid haigusi, mis on äh, seotud reostusega, seda sedastasid ka ehituseksperdid, tegemist oli täiesti skandaalse olukorraga, aga ikkagi kahe tuhande neljateistkümnendal aastal mm, siis öö, äh, mõisteti küll öö, härra Kocelli äh, kriminaalkorras süüdi, aga ainult selle, äh, sel põhjusel, kuidas ta on hallanud äh, jäätmekäitlust. ja pärast, aasta pärast seda sai kohaliku omavalitsuse liikmeks jällegi tollane Luksemburgi linnapea ja ehm, härra Corcelli müüs oma, oma valdused siis sellele inimesele. nüüd muidugi äh, kõik äh, naabruses äh, elavad inimesed protesteerisid selle üle, mingisugust reostusest puhastamist ei toimunud, saadeti kiri nii linnapeale kui ka keskkonnaministrile, kaks kirja Polfeerile kahe tuhande kuueteistkümnendal, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, mitte keegi ei vastanud ja siis otsustatigi petitsioon koostada. kevadel kaks tuhat seitseteist algasid teatud arengud, aga mitte mingisuguseid vastuseid me ei saanud. see ehitusplats, mis seal oli, tekitas jätkuvalt terviseprobleeme kodanikele ja eh, mingisugust regulaarset eh, tänavapuhastust isegi ei toimunud ja kolmekümnendal juunil kaks tuhat seitseteist kohaliku omavalitsuse või liige härra Mark Angel esitas siis proua Bolferile küsimuse läbipaistvuse kohta ja eh, selle kohta, kuidas siis eh, mm, pulvermüül eh, või see prügila, mis sellest saab ja neljandal juulil kaks tuhat seitseteist Äh, rahvasaadik Vilms esitas parlamendisaadikutele mm, küsimuse, mida tehakse selle paiga vee äh, ja pinnase puhastamiseks ja kuidas hoolitakse äh, kohalikest elanikest. nüüd töö- ja keskkonnaminister käis septembris kohal ja oli üllatunud, ütles, et ähm, nende vastutusalasse ei kuulugi elanike tervis. ja siis me tundsime, et me oleme täiesti võimetud midagi ette võtma ja nüüd suur aitäh, et te mind ära kuulasite. Ähm, suur aitäh. anna nüüd Euroopa Komisjonile sõna, palun. aitäh, proua esimees, mina jällegi olen see, kes sõna võtab Äh, eelmised kaks petitsiooni, mille kohta rääkisin, seal oli küsimus põhimõtetest, siin on tegemist äh, eraldi äh, juhtumiga, mis puudutab võimalikku mitte Euroopa Liidu õigusest kinnipidamist. kuigi komisjon mõistab petitsiooni esitaja muret oma tervise pärast, käimasolevate tööde pärast, siis komisjoni arvamus siiski on, et antud konkreetsel juhul igasugune võimalik seadusandluse liku-, rikkumine, mis tuleneb Euroopa Liidu õigusest, seda on kõige parem siiski et kõige parem on siiski, et seda uuriksid riiklikud ametivõimud riiklikul tasandil, sest et nendel on võimalik selliste juhtumitega tegeleda tõhusamalt kui komisjonil, sest et nad saavad üle kontrollida kohaliku olukorra ise ja, ja saavad teha siis kohaliku omavalitsuse otsuseid üle vaadata seetõttu ja arvestades, et äh, selle informatsiooni põhjal, mis äh, petitsioonis esitati, ei ole võimalik järeldada, et äh, toimub ilmselge Euroopa Liidu keskkonnaõiguse rikkumine ja petitsioon ei tundu näitavat, et oleks tegemist mingisuguse strukturaalse Euroopa Liidu õiguse mitterakendamisega, siis ei kavatse komisjon selle petitsiooniga edasi tegeleda. aitäh sõna on kolleegidel. Clear... minu arvates on tegemist väga selge juhtumiga. Äh, äh, tundub, et ei ole mingit struktuuraalset probleemi Euroopa Liidu õiguse mitterakendamisega, komisjon on selle üle kinnitanud ja komisjon leiab ka, et riiklikud ametivõimud äh, peaks olema endiselt parim koht, kes, kus sellega küsimusega tegeleda. nii, ja me oleme kuulnud ka petitsiooni esindajalt, et valitsus on hiljuti olnud rohkem koostöövalmis ja riikliku tasandi hindamine on tegelikult õige viis, kuidas selle juhtumiga jätkata, nii et teen ettepaneku see petitsioon sulgeda. keegi selle vastu ei ole, väga hea. siis teemegi niimoodi. ja mulle tundub, et me võime nüüd jätkata järgmise petitsiooniga, mis on see esimene päevakorrapunkt number kaheksa. petitsioon null viis kaheksa üks, mis puudutab väidetavaid rikkumisi, mis on seotud äh, ohtlike meditsiinijäätmete kogumise ja põletamisega Rumeenia territooriumil. petitsiooni esitaja äh, ei ole mitte ainult äh, eksinud, vaid kaotas ära oma lennuki ja ta on endiselt Rumeenias ja ei ole üldsegi jõudnud Brüsselisse, nii nagu me arvasime nii et tema sõna ei saa, aga selle petitsiooniga me peame siiski tegelema ja mul on hea meel anda sõna komisjoni esindajale, härra Dias de Castillole, et ta saaks meile selle kohta infot anda. aitäh. proua esimees, siin on põhimõtteliselt tegemist kahe asjaga. esiteks äh, vastavalt sellele dokumentatsioonile, mille meie oleme saanud, on Rumeenia pädevad asutused äh, korralikult tegutsenud, nad on isegi äh, äh, andnud välja trahve meditsiinijäätmete kogumise ja põletamise küsimuses selle põleti asukohas, nii et kohalik ametivõim on tegutsenud. ja teine punkt on see, et petitsiooni esitaja viitab maffia tegevusele ja maksudest kõrvalehiilimisele ja siin äh, märgib komisjon, et äh, komisjonil ei ole mingit otsest pädevust siin ja selle küsimusega seetõttu peaks äh, asjakohaselt tegelema riiklikud pädevad asutused. üldise reeglina meenutab komisjon, et liikmesriikidel on peamine vastutus Euroopa Liidu jäätmeseadusandluse korrektse rakendamise eest ja nad peavad tagama korralikud õiguskaitsevahendid, et oleks tagatud vajalik õiguskaitse. komisjon leiab, et kohalikud ametivõimud on antud juhtumi puhul seda teinud, aitäh. suur aitäh. kas keegi soovib sõna selles küsimuses? tundub, et ei aga petitsiooni esitaja on saatnud meile ajakohastatud videomaterjali väidetavast illegaalsest meditsiinijäätmete kogumisest ja põletamisest. seda küsimust on Rumeenias meedia mitmes kohas kajastanud, esitanud sarnaseid argumente ja tegemist on tõesti olukorraga, kus komisjon ei saa tegelikult väita, et Rumeenia pädevad asutused ei tegutse asjakohaselt, seda ei olegi väidetud. Need inspektsioonid, mis on toimunud petitsiooni esitaja tegelikult on palunud, et teatud inspektsioone läbi viidaks ja see ongi tegelikult tema argument. et kuigi on teada, et see jäätmete põletamise ettevõte on tead-, see on teada, et nad on rikkumise läbi viinud, see on väga delikaatne küsimus siin praegu ja teie kolleegid peate mulle ütlema nüüd, mida te teha tahate, kui te tahate seda sulgeda, siis see on üks variant, kui te tahate selle jäetud, et avatuks, siis see on teine variant, aga tahaksin siiski teie arvamust kuulda Okay, if, if nobody, Jude. Jude. üritan siis äh, sõnavõtjaid teid aidata. mulle tundub, et äh, kui on küsimus ja petitsiooni esitaja ei saanud siia tulla mitte sellepärast, et nad meelega seda ei teinud, vaid et sellepärast, et tekkis transpordiprobleem, siis võib-olla oleks parem jätta see siiski avatuks ja äh, kontrollida üle see ajakohastatud informatsioon ja siis tulevasel äh, kohtumisel võib-olla koordinaatorite vahel, äh, kui on vaadatud läbi see ajakohastatud info, informatsioon, et siis tasuks ehk vaadata, kas seda petitsiooni on mõtet äh, avatud hoida või mitte, aga meie eeldasime, et me kuuleme siin täna petitsiooni esindaja poolt ja nii et asi on keeruline ja saalis ei ole ka ühtegi Rumeenia kolleegi, mistõttu on äärmiselt keeruline siin midagi otsustada ja ma hea meelega ei sulgeks seda petitsiooni, kui äh, see ei olnud petitsiooni esitaja süü, et nad siia ei jõudnud. jah, mina tegelikult arvan samamoodi. ühest küljest mulle tundub, et äh, jah, sulgeme, petitsiooni esitaja ei ole asjast piisavalt huvitatud, et õigeaegselt siia jõuda aga teisest küljest on tegemist küsimusega, kus me tõesti peame veidi ettevaatlikumalt tegutsema, ehk siis teeme järgnevalt. jätame selle avatuks saadame eh, kirja eh, paludes eh, vastutavate Rumeenia ametivõimude arvamust ja pöörame nende tähelepanu ka asjaolule, et vastavalt petitsiooni esitajale on tegemist endiselt toimuva asjaga, see ei pruugi olla küll illegaalne komisjoni seisukohast, aga siiski ei vasta ta täielikult Euroopa Liidu standarditele. jätame selle avatuks ja teeme nad teadlikuks asjaolust, et me jälgime seda juhtumit. kas see sobib? hea küll, niimoodi siis äh, võime teha ja sooviksin tänada komisjoni äh, teie in-, poolt edastatud info eest. sellega on siis hommikupoolne koosoleku osa lõppenud ja kohtume täna pärastlõunal kell pool kolm. ja no loomulikult praegu me läheme kuulamisele. see toimub saalis viis vajutate lihtsalt äh, liftis äh, nuppu viis ja siis leiate selle saali üles. kohtumine algab seal üksteist viiskümmend, nii et teil on kaheksateist minutit aega sinna jõuda